Well, ladies and gentlemen it.... daamid ja härrad, nüüd on kell viis minutit juba välja kuulutatud ajast üle läinud. alustame oma pärastlõunade, pärastlõunaste arutelu, aruteludega, räägime Brexiti mõjudest Euroopa Liidu energiasüsteemile. Ehm, meie tänase seminari pealkirjaks on Brexit ja energiapoliitika tahaksin äh, kõiki osalejaid tervitada ITRE seminaril osalejate nimekirjas. Äh, selle põhjal arvasin, et äh, rahvast on siin kui murdu. nii see siiski ei ole, kuigi tegemist on suurepärase võimalusega rääkida meie paneelis osalejatega nendest teemadest, minna süvitsi ja meie jaoks on see tehnilise poole pealt väga oluline teema ja just seetõttu võiksime siin kindlasti keskenduda äh, nendele teemadele, mis puudutab Euroopa Liidu energiaturge, need on omavahel seotud, kui me vaatame kaardil Euroopa Liitu, vaatame äh, Suurbritanniat, siis me näeme, et äh, Suurbritannial on otsene side Hollandiga, Prantsusmaaga, et seal on äh, mitmed ühendused äh, Kontinentaal-Euroopaga, samuti äh, ka Norraga. ja nagu ütlesin, ka Prantsusmaaga, nii et mitte ainult Eurotunnel ei ühenda neid. nii et need on need seosed. ma ei usu, et need kanalid kõik häviksid pärast Brexitit. vähem kui aasta pärast äh, Brexit peaks aset leidma ja me räägime siis äh, Brexiti potentsiaalsest äh, mõjust äh, juriidilisele ja majanduse olukorrale ja ka mõnda, mõningast praktilist infot, meil on poolteist tundi tänaseks seminariks ette nähtud. kogu seda seminari kantakse ka internetis üle. nii et palun kohendage ennast, kohendage oma välimust, sest teid äh, vaadatakse ka mujal. Need äh, ettekanded äh, saavad avalikuks ka ITRE komisjoni kodulehel ning ka parlamendi kodulehel tänase seminari aruanne saab kättesaadavaks. kõnelejatele on kümme minutit ettekande esitamiseks. huvitav on see, et poliitikud tavaliselt ei kipu kinni pidama kõne piirang, kõneaja piirangutest, kuid need, kes tehnilisel tasandil asjadega tegelevad, nemad peavad alati reeglitest kinni. nii et vaatame siis, kes te õieti olete. pärast teie ettekandeid, härra kõik erinevad paneelis esinejad, härra Talja Pietra, härra Sakman, proua Brian ja proua Pikamal. leiab aset küsimuste ja vastuste sessioon ja vaatame siis, millised küsimused äh, tulevad ja vastavalt äh, sellele vaatame, kuidas äh, see vastuste andmine välja näeb, et kas vastata kohe, kui küsimus on esitatud meid ei ole siin äh, väga arvukalt, et võib-olla on ka see võimalik. nüüd aga läheks kohe esimese, esimese kõneleja juurde, äh, doktor Simone Talja Pietra, kes äh, räägib Brexiti potentsiaalsest mõjust Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi energiasüsteemidele härra Talja Pietra on ähm, rahvusvaheliste energia- ja kliima, kliimateemade ekspert, äh, ta on ähm, avaldanud mitmeid artikleid ähm, rahvusvaheliste energiaturgude kohta, Euroopa Liidu energia- ning kliimapoliitika kohta ning äh, Euro-Vahemere äh, piirkonna energia suhete kohta, eriti keskendudes just Türgile, nii et see on kindlasti väga huvitav teema. Te olete ka Euroopa Energia ajakirja toimetuse liige ning äh, Euromedi äh, majandusassotsiatsiooni liige, palun. aitäh, eesistuja, aitäh kõigile, et te olete täna tulnud arutama seda olulist teemat, milleks on Brexiti mõju Euroopa energiaturgudele. Äh, Brügeli paluti eelmisel aastal viia läbi uurimus et äh, aru saada, milline on siis Brexiti mõju EU kahekümne seitsmele. Äh, selle tähtsus tuleneb sellest, et äh, analüüsitakse ju palju Brexiti mõju Ühendkuningriigile, mitte aga Euroopa Liidule. seetõttu paluti meil see lünk täita, et saada aru, mis on siis mõju kahekümne seitsme liikmelise liidu kodanikele et seda teha, vaatasime konkreetsemalt kaheksat teemat, mida saan lühidalt teile täna kirjeldada. vaatasime tuleviku küsimusi, mõju eh, projektide finantseerimisele, eh, osalus eh, reguleerivates asutustes, siis seda kuidas Euroopa Liit saab energeetika ja kliima eesmärkidega hakkama ilma Ühendkuningriigita edasi eh, elektri ja gaasi tarnekindlus ja mõju eh, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu ettevõtetele energeetikaturgudel ja lõpetuseks mõju Iirimaale. võin kohe öelda, et üleüldine tendents, mis välja tuli, on see, et meil ei õnnestunud äh, välja selgitada olulist mõju Euroopa Liidu energeetikasüsteemidele, kas Ühendkuningriigiga koos või ilma selleta äh, suudetakse energeetikaturg lõpule viia, saavutada äh, energeetika ja kliimaeesmärgid ja säilitada tarnekindlus seda arvesse võttes tuleb siiski mõelda ka sellele, et on olulisi küsimusi, mis tuleb lahendada läbirääkimistel ja seda küllaltki lühikese aja jooksul. eriti arvame, et tuleks tähelepanu pöörata Brexiti mõjule Iiri energeetikasüsteemis. just see teema on kõige tundlikum küsimus Euroopa Liidu poolelt vaadates. aga nüüd siis vaataksin neid punkte ükshaaval. kõigepealt eh, Ühendkuningriigi ligipääs Euroopa energeetikaturule. WTO liikmele, liikmena võib Ühendkuningriigile anda õiguse importida ja eksportida eh, energiat tollimaksuvabalt teistest WTO liikmesriikidest, sealhulgas Euroopa Liidust arvestades, et nii Ühendkuningriigi kui Euroopa Liidu huvides on leida eh, kokkulepped, mis võimaldavad energiavahetust, ei eelda me katkestusi Brexiti tulemusel kui aga Ühendkuningriiki enam ei seo Euroopa Liidu eeskirjad ja institutsioonide nõuded, siis võib see loobuda eh, Euroopa Liidu ühendatud energiaturgude ühisest optimeerimisest. see võib tuua eh, tõhususega seotud kadusid pikemas perspektiivis, kuid see mõjutab pigem Ühendkuningriiki kui Euroopa Liitu mis puudutab energeetikamakse, siis eh, siin Brexit olulist mõju ei avalda, kuna Euroopa Liidu poolt on mõju maksustamisele väike. edasi Euroopa Liidu fondide kättesaadavus. pärast Brexitit on Ühendkuningriigi ligipääs rahastusele kindlasti piiratum selliste fondide osas nagu EFSI, Horisont kaks tuhat kakskümmend, EPR ja nii edasi. suur osa sellest määratakse kindlaks muidugi läbirääkimiste käigus ja ei tohiks unustada, et üks eriline küsimus selles valdkonnas on seotud Euroopa Investeerimispangaga. et kuidas Euroopa Investeerimispanka hakatakse selles protsessis äh, haldama, see sõltub läbirääkimistest, see ei seostu mitte üksnes energeetikaga, vaid kõigi panga tegevustega ja see on äh, läbirääkimiste laual üks väga olulisi teemasid. edasi osalus äh, energeetikasektorit reguleerivates asutustes, siin arvame, et Brexit ei avalda olulist mõju hääleõigusele ja, ja praeguste reguleerivate asutuste toimimisele. Need asutused on siis Acer, CR ja ENSOD. Ühendkuningriigi esindajad nendes institutsioonides võivad muutuda, kui aga sõlmitakse kokkulepped Euroopa Liiduga siis võib Ühendkuningriik säilitada õiguse jääda mõningatele positsioonidele nendes asutustes, nii nagu teised Euroopa Liidu välised riigid, nagu näiteks Šveits. üks väga oluline teema mm, seoses Brexiti mõjuga puudutab Euroopa Liidu suutlikkust saavutada oma kliima- ja energeetikaalased eesmärgid. kui Ühendkuningriik peab kinni neist eesmärkidest, siis äh, võidakse nõuda, et Ühendkuningriik osaleks ka uue energialiidu äh, juhtimisstruktuuris. kui see aga nii ei ole, siis arvame, et kui need äh, eesmärke mingil määral kohandatakse, võttes nüüd arvesse, et Ühendkuningriigi eesmärgid olid Euroopa Liidu keskmisega üsna sarnased, siis äh, tõenäoliselt ei ole need tagajärjed äh, kuigi märkimisväärsed. edasi saastekvootidega kauplemine. siin võib Ühendkuningriigi lahkumine mõjutada lühiajaliselt või, või tekitada lühiajaliselt äh, kvootide ülejääki. edasi tarnekindlus nii elektri kui ka gaasi valdkonnas. me ei eelda, et äh, Euroopa Liitu Brexit selles vallas mõjutaks EU kahekümne seitsme kaubandus Ühendkuningriigiga on üsna piiratud ja jääb alla ühe protsendi kogu tarbimisest. gaasi valdkonnas on Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kauplemine samuti üsna madalal tasemel, kuid, ja selle juurde tulen hiljem tagasi, on gaasikaubandus väga oluline teema Iirimaale, mis impordib viiskümmend kuus protsenti kogu oma tarbimisest just Ühendkuningriigist võttes arvesse, et Ühendkuningriik on energeetika mõttes äh, Mandri-Euroopaga vähe äh, integreeritud, ei mõjuta äh, see oluliselt elektri ja gaasi tarnekindlust, kuid tuleb silmas pidada Iirimaa küsimust. edasi tuumaenergia küsimused. Euratom ja Ühendkuningriik, me teame, et Ühendkuningriik ehkki Euratomi leping on erinev, Ühendkuningriik on otsustanud ka sellest lahkuda. see sai selgeks Brexiti valge raamatuga, ka pärast arutelusid äh, Briti parlamendi mõlemas kojas, kus arutati seda, seda küsimust võeti vastu otsus lahkuda ka Euratomist Euratom tugineb ju samuti Euroopa institutsioonidele. seoses sellega oleks vaja väljaastumislepingus määratleda selgelt tingimused seoses tuumaohutusega ja radioaktiivsete jäätmetega. mis puudutab tuumaohutust, siis tunduvad Ühendkuningriik ja Euroopa Liit olema nõus, et Euratom peaks Ühendkuningriigile üle andma eh, oma eh, rajatised, mis on seotud tuumaohutusega. ja mis puudutab eh, radioaktiivseid jäätmeid, siis siin ollakse nähtavasti nõus, et riik, kus kütust on kasutatud või kus jäätmed on tekkinud, peaks nende eest vastutama. edasi mõju Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu ettevõtetele energiaturgudel, siis peame nõus olema, et paljud Euroopa ettevõtted tegutsevad Ühendkuningriigi gaasi- ja elektriturul, neil on oodata eh, seadusandlikke riske. Euroopa Liidu puhul on oluline tagada, et Ühendkuningriigi energiaga kauplejad eh, järgiksid vähemalt sama rangeid äh, finantsturu ja läbipaistvusega seotud eeskirju nagu Euroopa Liidu ettevõtjad. tõenäoliselt äh, tuleb va-, vaidlused lahendada Londonis, kuid see võib kaasa tuua kulukaid ja keerulisi äh, menetlusi. nii et, et ka seda tuleb arvesse võtta. Ühendkuningriigi MVP meie hinnangul äh, säilitab oma staatuse olulise gaasibörsina, kuid Euroopa Liidu gaasi kauplemiskohad nii-öelda tõenäoliselt võidavad turuosa, kuivõrd ei ole eh, valuutaga seotud riske. tõenäoliselt see jääb oluliseks Euroopas, kuid me eeldame, et teised gaasibörsid võivad oma turuosa suurendada. ja kokkuvõtteks jõuan äh, Iirimaa küsimuse juurde, sest nagu ma ütlesin juba alguses, on see üks olulisemaid küsimusi ja üks minu kolleegidest hiljem sellest ka konkreetsemalt räägib. Iirimaa energiasüsteemi mõjutab Brexit oluliselt kuna sellel on ühine elektriturg Põhja-Iirimaaga, eh, energiaga kaubeldakse ka eh, Suurbritanniaga ja suur hulk gaasist, nagu ma ütlesin, viiskümmend kuus protsenti tarbimisest ostetakse Ühendkuningriigist. Iirimaale oleks parim lahendus see, kui Ühendkuningriik jääks eh, Euroopa energia siseturgu, paremalt järgmine lahendus oleks see, kui sinna jääks vähemalt Põhja-Iirimaa ja kõige halvem võimalus oleks see, kui e, siseturule jääb siis ainult Iirimaa. kui see süsteem jätkub, e, jätkab tõhusat toimimist, siis on väga, väga oluline, et säiliks võrdsed e, võimalused ka pärast Brexitit. ja võimalik on see, et Iirimaale tehakse eranda, erandeid teatavate Euroopa Liidu Eh, eeskirjade suhtes, kuid meie hinnangul ei ole eh, ei, ei, ei ole kuigi hästi vastuvõetav see, et Iirimaast saaks selline energiasaar. sellega ma lõpetan ja annan sõna edasi kolleegidele, aitäh! suur tänu! ületasite oma aega ainult kolmkümmend protsenti. nii et äh, jah, kaldute pigem poliitiku kui tehniku poole ja järgmisena saab sõna härra Sahman, kes äh, räägib meile võimalustest ja mõtetest teemal Euroopa Liidu äh, elektri- ja gaasipartnerluse tulevik Ühendkuningriigiga pärast Brexitit tema töö hõlmab äh, kütuse, toormeturge, ta tegeleb turu kontsentratsiooniga, tegeleb äh, ETS-iga, elektrienergia turu korraldusega, strateegiatega, investeeringutega, muuhulgas ka Lõuna-Vahemere riikides. on tõesti väga huvitav äh, mõelda siin äh, Brexitis rääkides ka Lõuna-Vahemere peale, ta on tõesti omavahel seotud ja palun, härra Sahman. suur tänu, härra Kolitšek, selle sissejuhatuse eest ja võimaluse eest siin kõneleda. ma tahaksin äh, toonitada, et see, millest me siin praegu räägime, põhineb raportil, mille me koostasime ITRE komisjonile, mis on umbes sada kolmkümmend lehekülge pikk ja ma üritan siin gaasiga ja elektriga kauplemisest teha sellise kümneminutilise kokkuvõtte. alustan gaasiga kauplemisest. põhimõtteliselt äh, pilt on äh, Euroopa Liidu poolt vaadatuna selline, et Ühendkuningriik on gaasi importija, aga samas eksportija Iirimaale siin on tugev vastastikune sõltuvus Londoni ja Brüsseli vahel täheldatav ja arvestades seda, et äh, Euroopa Liidul on äh, elav gaasiga kauplemine mitmete kolmandate riikidega, kes on naaberriigid, nii et sellest võib äh, eeldada, et tulevikus leitakse ka siin sobiv tõhus kokkulepe, Iirimaa juhtumist ma räägin hiljem mis puudutab elektriga kauplemist, siis jällegi Ühendkuningriik äh, on äh, netoimportija kontinendilt, eriti Prantsusmaalt, aga samuti on Ühendkuningriik netoeksportija Iirimaale. praegu võib öelda, et elektriga kauplemine on suhteliselt piiratud võrreldes gaasiga kauplemisega. elektri osa on ainult üks koma kaks miljardit eurot, see on ainult kümme protsenti gaasiga kauplemisest, aga elektrist tuleb rääkida rohkem, sellepärast et on vaja rohkem koordineerimist elektriturgudel, elekter ei ole hoiustatav, nii et kui midagi Ühendkuningriigis juhtub, siis see ei ole võrreldav sellega, kui midagi juhtub Hollandis või Prantsusmaal. me eeldame, et äh, dekarboniseerimise käigus viimastel aastakümnetel elektri äh, osakaal tõuseb, on taastuvenergiaallikad, samas see sektor on ka väga volatiilne ja ilmselt äh, ühendusliinid, ülekandeliinid äh, siis kontinendi ja Ühendkuningriigi vahel äh, saavad lähiajal kahekordistatud. elektriga on võimalik suhteliselt lihtsalt kaubelda Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel. Hispaania, Maroko, Soome, Venemaa on siin näited ja samuti võib mainida siin viit äh, Balkani riiki aga küsimus on siin selles, et äh, elekter ei ole tavaline suurtes kogustes kaubeldav äh, kaup, ei saa öelda, et äh, siin müüme nii ja naa palju kilovatt-tunde. elektriturud ja üleüldse energia siseturg on väga keeruline turg, seal on erinevad äh, rahavood, meil tuleb arvestada taastuvenergiaallikate toetuse süsteemiga, see on loomulikult enamasti liikmesriikide, aga Euroopa Liit koordineerib, võimsusmehhanism, meil on siin käimas harmoneerimine, samuti hulgiturud, lisateenused tegemist on väga keerulise regulatiivse süsteemiga, mis on paika pandud ja välja arendatud ja te teate paremini kui mina, et selle turu arendamine on käimasolev protsess ja väga raske on äh, nüüd kujutada ette, et kui riik ei ole kogu selle paketi osa, vaid on ainult osa äh, täielikult kaasatud, kuidas ta oleks siis võimalik täielikult kaasata ja mis juhtub riik, äh, kui, mis juhtub siis, kui riik täielikult loobub äh, energia siseturul osalemisest, siis äh, hakkab äh, toimuma WTO stiilis tollimaksuvaba kauplemine, aga see toob endaga kaasa ebaotstarbeka lähenemise ei ole enam ühist optimeerimist näiteks ka selles osas, kuhu paigaldada tuulegeneraatorid, kus tuul parasjagu rohkem, kus vähem puhub. turg on vähem likviidne, samuti on vähem konkurentsisurvet lõppkokkuvõttes ja kõige olulisem on see, et on vähem optimaalseid investeerimissignaale ehk siis äh, kui Ühendkuningriik tahab tagada tarnekindlust, siis ta peab rahastama uusi jõujaamu. ja siis nende elektrienergia turg ei pruugi olla kooskõlas äh, liidu energia siseturuga, võivad tekkida ületööd, tootmised nii Ühendkuningriigis kui ka kontinendil ja see kõik on väga kulukas, kui me soovime dekarboniseerida ehk süsiniku osakaalu oma majanduses vähendada. nii et äh, kui vaadata selliseid äh, suuremaid äh, poliitilisi eesmärke, siis energia siseturu säilitamine oleks mõlemale poolele kasulik. ja siis on veel eriteemad, lihtsalt lühidalt äh, ma juba viitasin siin võimekuse jõudluse mehhanismile, kui Ühendkuningriik lahkub äh, turult, äh, siis äh, see võib endaga kaasa tuua ületootmist ja seda, et kui soovitakse säilitada ühist hulgiturgu Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel, siis äh, Euroopa Liit peab tagama, et äh, Ühendkuningriigi ületootmine ei äh, langeta investeerimissignaale Euroopa Liidus, nii et siin tuleb tagada Euroopa Liidu huvid. teine aspekt, mida Simone ka juba mainis, puudutab Euroopa Liidu ettevõtete kohtlemist Ühendkuningriigi äh, elektrienergiaturul. seni on olnud tegemist kõige avatuma turuga ja suured Euroopa Liidu ettevõtted on investeerinud Ühendkuningriigi turule EDF, ähm, RVE, Uniper, EON, nad on seal kohal, neil on märkimisväärsed äh, turuosad ja nüüd äh, jaeturgude hinnamuutused muud-, puudutaks neid ettevõtteid kindlasti rohkem kui äh, teisi Euroopa Liidu ettevõtted võivad leida end keerulisemast olukorrast, neil on raskem opereerida, neid äh, võidakse hakata diskrimineerima riigiabi otsustega, regulatiivsete äh, otsustega, nii et ka siin on vajalik tagada võrdsed tegutsemisvõimalused. ja kolmandaks aspektiks õiguse terviklikkus äh, hulgiturul, kõik äh, kauplemistegevused, nendest tuleb äh, atserit teavitada, et kontroll oleks piisav. Ühendkuningriik on üks suuremaid energiakauplemiskohti Euroopa Liidus, elekter, gaas, nafta, samuti äh, heitkogustega kauplemine, mis siis juhtub äh, siis, kui Euroopa Liidu äh, regulatsioonid enam ei kehti, andmevahetus siis ei ole võimalik. Londonil on kindlasti vaja rangeid finantsturge ja läbipaistvusreegleid, mis oleksid võrreldavad Euroopa Liidu omadega, et toimuks andmevahetus, muidu tekib selline risk, et Londonist saab regulatiivne must auk. me oleme seda osaliselt näinud äh, teistes äh, Euroopa piirkondades, mis ei ole Euroopa Liidus, väga keeruline on siis äh, nende kauplemiste kohta seal piisavalt infot saada niisiis nii Euroopa Liit kui ka Ühendkuningriik saaksid kasu sellest, kui äh, Ühendkuningriik võtaks äh, üle Euroopa Liidu energiaõigustiku, on mõningad äh, mudelid, mida on võimalik siin kaaluda, energia, ühendus on üks variant, teoreetiliselt see oleks võimalik, teine on Euroopa Majanduspiirkonna mudel, niisiis need äh, mudelid on olemas, muidu on äh, kaks lahendust minu arvates. üks on äh, tagasilangemine WTO tasandile ehk siis tollimaksu vaba elektri ja gaasi äh, hulgikoguste vahetus, aga et tagada turgude tõhusus, äh, tuleks tõesti väga kõvasti äh, panustada ja väga paljudes detailides äh, tuleks väga kiirel ajal kokku, väga kiiresti kokku leppida, et täili-, säilitada status quo. nii et arvestades kõiki neid määrusi ja direktiive, mis on energiavaldkonnas, siis tõesti nende säilitamise kontekstis oleks ääretult keeruline. Äh, tänan. ja teie olete nüüd äh, ajast äh, veidi paremini kinni pidanud. mulle tundub, et peale Iirimaad probleeme ei tulegi. aga iirlased on alati midagi väga erilist, nii et palun Teil on sõna. Laura Brenn räägib äh, Brexiti mõjust Iirimaale ja samuti käsitleb äh, integreeritud äh, elektri siseturu teemat Põhja-Iirimaal. kaks tuhat neli teist määrati ta käesolevale ametile kohale, Laural on üle kahekümne aasta kogemust energiavaldkonnas, on olnud nõunik nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. ta on nõustanud äh, mitmeid era- ja avaliku sektori energiaettevõtteid, samuti äh, fonde mis on olnud äh, seotud äh, energiasektori äh, erastamisega üle kogu maailma põhimõtteliselt. palun, teil on sõna. aitäh, esimees, hea meel on täna siin teie ees olla. ma räägin põhiliselt elektriga kauplemisest ja Brexiti mõjust sellele, ma tean, et võiks rääkida ka gaasiga kauplemisest, kuid põhiliselt keskenduksin siiski elektrienergiale. paar sõna SEM-i ehk elektrienergia siseturu kohta Iirimaal. see toodi sisse nii Põhja-Iirimaa kui Iirimaa jaoks kahe tuhande seitsmendast aastast ja siin on erinevad kommunaalettevõtted äh, hõivatud, hõlmatud äh, ja see siis puudutab äh, nagu öeldud, nii Iirimaad kui Põhja-Iirimaad, siin on siis ette nähtud regulatiivi järelevalve ühiste reeglite järgimisel energiaga, e-, elektrienergiaga kauplemisel. selle aluseks oli ähm, seadusandlus mõlemas riigis ja ühtsed reeglid kehtivad kõigile turul osalejatele, kes äh, selles SM ähm, äh, ruumis tegutsevad, äh, nii et kaubeldakse kahes valuutas ja kui räägime ülekandesüsteemidest, siis see on ühine ühe saare süsteem, et kui me räägime elektrienergiasüsteemi ähm, varustamisest, siis äh, seal on äh, mõlemal riigil erinev äh, süsteem. nii et me räägime siin praegu sellest ühisest energiaturu süsteemist aastast kaks tuhat seitse, Euroopa Liidu ähm, energiaturg on muidugi edasi arenenud ja SEM turg peaks liituma sellel aastal ülejäänud turgudega, nii et praegu me oleme äh, rakendamas äh, CACM-i mm, ja teiste piiriüleste kauplemise süsteemide reegleid ja tegeleme süsteemide tasakaalustamisega, see on meie jaoks oluline eesmärk, et me peaksime kinni ka üle-euroopalisest seadusandlusest ja ka äh, enda ühenduste äh, tõhusust suurendaksime, me oleme osa suuremast Euroopa Liidu turust SEM Põhja-Iirimaal ja Iirimaal toimib ühtse ähm, alana CACM-i raames. nii et me oleme ühendatud äh, ka Ühendkuningriigiga, meil on umbes tuhat megavatti äh, ühendusi ja Iirimaa ja Walesi vahel viissada äh, megavatti ja on ette nähtud ka lisaühendusi, mida praegu välja arendatakse Iirimaa ja äh, siis Suurbritannia vahel. kui me räägime kuuest tuhandest kuuesaja, kuues, kuue tuhande viiesajast megavatist äh, võimsusest, äh, siis see ületab kakskümmend protsenti võimsusest, nii et need ühendused mängivad väga olulist rolli Iirimaa turu jaoks ja muidugi selliste ühenduste tõhus kasutamine toob endaga kaasa ähm, kasu kõigile turul osalejatele. Ähm, kui me vaatame võimsust Iirimaal või Ühendkuningriigis, äh, siis ähm, siin on äh, need näitajad äh, väga erinevad võrreldes kontinentaal-Euroopaga. Ühend Kuningriigis äh, me räägime viiekümnest tuhandest megavatist äh, umbes, äh, et maksimumnõudluse perioodist. nii et osa nendest võimsustest on praegu veel arendamisel. varsti need ühendused ka tekivad, nii et arvatavasti see olukord peatselt muutub. üks põhilistest omadustest meie ühenduste Äh, puhul on see, et nad on muutunud ajas, nende roll on muutunud, äh, SEM tegelikult oli algselt äh, netoimportija, kuid me näeme, et nüüd on see trend pöördunud, nüüd on impordilt mindud üle ekspordi peale, pigem me impordime päeva ajal ja ekspordime öösel. nii et siin graafikus on ka näha seda ekspordi aega, tumedamat ala me kasutame üha suuremat taastuvenergia osakaalu, näeme, et tuuline aeg siis öösel äh, läheb asja ette. nii et pigem oleme siis äh, eksportijad äh, ööperioodil. nii et et äh, need äh, oranžid äh, tulbad, osad, tulbaosad, seal on ekspordiosad, nii et algselt me pigem importisime ja siis see olukord muutus vastupidiseks. et näeme, et nüüd on tegemist netoeksportijaga, et sellise ühenduste ümberpööramise võimekus ja hindade erinevuse tekitamine on meie süsteemi tõhususe jaoks väga oluline, see aitab ka, sellele on kaasa aidanud ka turgude liitmine. nii et äh, SEM on äh, tood-, toonud endaga kaasa terve rea eeliseid äh, Iiri turule ja loodetavasti see kõik jätkub ka pärast Brexitit. see on toonud endaga kaasa suurema turu, suurema konkurentsi ja suurema varustuskindluse ja kõik need eelised on võtmetähtsusega mitte ainult Euroopa Liidu turu kontekstis, vaid ka Iiri tarbijatele Äh, kui me nüüd räägime ka Brexiti mõjust, äh, siis äh, tahaksin keskenduda kahele teemale, ühelt poolt SEM-i jätkumine, teiselt poolt tu-, tulevased kaubandussuhted ähm, Suurbritanniaga. Ühendkuningriik, kui ta jääks energia siseturu liikmeks, see oleks muidugi kõige parem äh, lahendus, see praegu tegelikult äh, ei ole realistlik plaan ning seetõttu me peame kaaluma seda, mis juhtub siis, kui äh, Ühendkuningriik lahkub. Iiri valitsuse seisukoht on olnud väga selge, et me peaksime siiski jääma sellis-, selle SEM-i äh, juurde, seda on ka praeguses väljaastumislepingus välja toodud, meie meelest on see pigem positiivne, nii et SEM on väga oluline äh, Äh, osa ähm, sellest ühisest süsteemist ka CACM-i äh, raames. Äh, need suunised peaksid kohalduma nii Iirimaale kui Põhja-Iirimaale ja kõik Euroopa Liidu näiteks puhta energiapaketi poliitikad, need peaksid peegelduma ka CEM-i süsteemis nii et meil peaks olema võrdsed mängutingimused kõikidele Äh, turul osalejatele, see puudutab näiteks riigiabi, see puudutab äh, keskkonnareegleid, äh, hul-, e-, elektri hulgimüüki, samuti heitkogustega kauplemise süsteemi, samuti finantsmäärust, Remitit, andmete mm, jagamist ja aruandlust, nii et meil kindlasti peaks olema ka üle saareline regulatiivraamistik ja samuti peaks meil olema ühtne lähenemine kaebustele ning äh, vaidluste lahendamiste, lahendamise süsteem ja et saaks pöörduda ka Euroopa Kohtu poole, olgu siis äh, tegemist äh, kas Euroopa Kohtuga või siis tuleks väljaastumislepingusse täpselt ähm, välja tuua. et me praegu räägime siis eelkõige SEM-ist äh, Iiri, Iirimaast, äh, kuid äh, me räägime tegelikult Brexiti kontekstis ka suhetest Suurbritanniaga. meil on CACM, erinevad teised raamistikud, parem piiriline kauplemine, energia siseturuga ja nii edasi. ja kindlasti äh, peaks äh, olema äh, see, mil suurem mm, ühend, ühenduvus ülejäänud Euroopa Liidu energia siseturuga, nii et kindlasti see on selline tume pilv, mis meie kohal on, et kas me siiski saame edaspidi ka selles laiemas Euroopa Liidu turul osaleda hiljuti Euroopa Komisjon äh, tõi välja sidusrühmade seisukohad selles küsimuses ja seal oli öeldud seda, et äh, kui Ühendkuningriik ei ole enam osa energia siseturust, siis need erinevad kauplemisplatvormid jäävad ka nendest ähm, kõrvale. kuid meil on kindlasti vaja äh, reegleid ja need reeglid peaksid peegeldama seda, mis on piiriülese kauplemise juhistes nii et need äh, äh, reeglid peaksid äh, hõlmama kõike seda, mida CACM praegu teeb, millised institutsioonid kehtestavad reeglid, kes asutuste üle järelevalvet teostab ja kuidas me nendes uutes reeglites kokku lepime. nii et kõik need asjad nõuavad aega nii paikapanemiseks kui ellurakendamiseks ja meie jaoks on oluline, et see, see äh, üleminekuperiood oleks piisavalt äh, pikk, praegu on kakskümmend üks kuud ette nähtud, äh, nii et siin erinevad järelevalveasutused ja kõik peavad suutma selle ajaga selle ülemineku läbi viia, kuid veel on meie jaoks oluline see, et on palju riike, mitte ainult Iirimaa, mis peab nende uute kauplemisreeglitega äh, Äh, Suurbritanniaga tegelema, me peaksime ühiselt äh, seda kõike kaaluma. ei oleks äh, tõhus see, et Ühendkuningriigiga Iirimaa räägiks kahepoolselt sellest kõigest, ähm, kõigest läbi, me räägiksime siin pigem Belgia, Hollandi ja Prantsusmaaga koos nendest küsimustest, et me leiaksime mingise, mingi ühise lähenemise kuid arvestades seda, kuivõrd kaua see kõik võib aega võtta ja arvestades seda, kui lühike on see üleminekuperiood, siis peaks sellega juba võimalikult ruttu algust tegema, aitäh! suur aitäh teile! ja neljas kõneleja, viimane kõneleja, proua Berta Pikamaal, kes räägib Ühendkuningriigi lahkumise ähm, potentsiaalsest mõjust äh, Euratomile ja kahekümne seitsmele liikmesriigile. ta hakkas Euratomis äh, tööle kahe tuhande neljandal aastal. sellest ajast peale on ta vastutanud äh, radioaktiivsete jäätmete teema eest, finantsteemadega on tegelenud, transpordiga ning tuumavaldkonna projektidega on tegelenud nüüd vastutab äh, ta selle eest, et äh, analüüsid, analüüsida Brexiti äh, mõjusid ähm, tuumatööstusele. sõna on teil, proua Pikamal. suur tänu. tuumasektoris reguleerib meie tegevust juuretame leping ja nagu te teate, Ühendkuningriik on otsustanud äh, lahkuda nii Euroopa Liidust kui ka Euratomist. nii et me asusime analüüsisime, analüüsima seda, millised on selle mõjud Euroopa Liidule ja tutvustan teile mõningaid järeldusi, millele oleme jõudnud, aga kõigepealt neile, kes ei tea Foratomi, tegemist on organisatsiooniga, mis esindab Brüsselis äh, tuumasektori ettevõtjaid ja peamisi sidusrühmi. et anda nüüd selline laiem vaade, mida tuumaenergeetika endast kujutab Euroopa majanduses, võib-olla teate, et eh, Euroopas tegutseb praegu sada kakskümmend seitse reaktorit, kahekümne kaheksas liikmesriigis, eh, arvan siia hulka ka Ühendkuningriigi, käibe on seitsekümmend miljonit, miljardit eurot aastas sektor annab tööd rohkem kui kaheksasaja tuhandele inimesele ja tagab kakskümmend seitse protsenti elektri tarbimisest. see kaart näitab, kuidas reaktorid paiknevad liidus. see on siis praegune olukord üle kogu Euroopa Liidu see võib-olla on üks olulisemaid slaide, mida tahtsin täna näidata. siin on siis uute, uusehitiste plaanid ja näete siit kaardilt, et käimas on üsna palju projekte, sealhulgas Ühendkuningriigis. oleme analüüsinud siis, et need uusehitised kujutavad endast üsna, üsna suurt summat see on siis umbes kolmandik HVP ehituskuludest, mis on üks tuntumaid. ja praeguse seisuga on siis üle viie miljardi euro väärtuses lepinguid, mis on sõlmitud Euroopa Liidu ettevõtetega. see puudutab nüüd uusehitisi, aga oluline on teada ka seda, et tuumaelektrijaamad vajavad oma töös ka hooldust ja nüüd nendest arvudest, mis ma teile nüüd ütlen, on välja arvatud kütusekulu näiteks, aga just äh, käitamis- ja hoolduskulud ulatuvad ligikaudu neljakümne kaheksa miljoni euroni aastas ja need puudutavad siis Euroopa Liidu ettevõtteid. oluline on rõhutada ka seda, et mis puudutab Ühendkuningriiki, on sealne eh, dekomisjoneerimise eelarve umbes eh, neli, kolm koma neli miljardit eurot, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks see kasvab veelgi, sest eh, praegu käitatavad äh, reaktorid vananevad ja ma arvan, et need on olulised sellised reaalsed arvud, mida tuleb mainida, kui me räägime sellest, kuidas äh, Brexit võib mõjutada äh, tuumaenergiasektorit Euroopa Liidus pärast Ühendkuningriigi lahkumist. mõned kuud tagasi hakkasime analüüsima siis peale nende arvude, mida mainisin, ka seda, milline on Brexiti mõju tuumaenergiasektorile? Euroopa Liidu ja Euratomi osana pidi Ühendkuningriik järgima samu eeskirju, lahkudes peab Ühendkuningriik läbi rääkima sellise korra suhtes äh, rahvusvahelise aatomienergiaagentuuriga äh, ja see on äärmiselt oluline, kui e, ühendus soovib Ühendkuningriigiga ka selles valdkonnas kaubandustegevust jätkata. Need on siis need, mida me nimetame NCA-deks. nii et kui Ühendkuningriigis saab kolmas riik, siis peab olema omad NCA-d. rõhutasime ka seda, et äärmiselt oluline on tagada juba sõlmitud lepingute kehtivus. me peame tagama, et need lepingud jäävad kehtima ka Brexiti järgselt. vaatamata sellele, et tuumaenergeetikat reguleerib peamiselt Euratomi leping, mõjutavad meid äh, oluliselt ka äh, ühtse turu eeskirjad ja vaba liikumine. tegemist on ju globaalse tööstusvaldkonnaga. vaba liikumist on siin alati oluliseks peetud ja samal, samas liinis soovime jätkata. järgmine ristkülik, mida siin näete, on siis teadus- ja arendustegevus. E, Euratomi rahastusel on käimas e, projekt Ühendkuningriigis, Kalamis, mis e, aitab kaasa ITER-ile, see on siis rahvusvaheline projekt. et ma arvan, et ka see on väga oluline, et Ühendkuningriik ja Euroopa Liit jõuaksid kokkuleppele selles osas, kuidas jätkata koostööd teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, ka väljaspool seda projekti, mis ei ole ainult Euroopa Liidu ega Ühendkuningriigi projekt, vaid rahvusvaheline. ja samuti tahaksin rõhutada seda, kui oluline on Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vaheline tihe koostöö eh, poliitika ja seadusandluse kujundamise valdkonnas. kuidas me saame tagada seda, et Ühendkuningriik mängib jätkuvalt olulist rolli sellistes institutsioonides nagu Intrek. olles analüüsinud tagajärgi, oli üks oluline küsimus, mis esile kerkis, see, e, milline on Brexiti mõju olulistele e, väärtustele muidugi on neid palju, aga siin toon välja viis võib-olla kõige olulisemat. kõigepealt eh, vaba kaubandus eh, tuuma- ja mittetuumamaterjalide valdkonnas, edasi selle valdkonna töötajate vaba liikumine, ka see on äärmiselt tähtis, kuna nagu ma juba ütlesin, tegemist on üle-euroopalise tööstussektoriga, siis on see aspekt meile väga tähtis edasi eh, juba kehtivate Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste kütuselepingute eh, heakskiitmine. Need ju kehtivad eh, veel aastaid pärast Brexitit. samuti on oluline üle vaadata see, millised on konkre-, konkreetsed tagajärjed ekspordikontrolli litsentside korrale ja viimasena siis mõju rahvusvahelisele koostööle ja e, teadus- ja arendustegevusele. on selge, et just Ühendkuningriik on otsustanud e, lahkuda Euroopa Liidust ja Euratomist. seoses sellega on kaks asja, mida tahame kindlasti tagada see, et Ühendkuningriik peaks jätkuvalt kinni pidama Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri ohutusstandardidest ja eeskirjadest ja samuti, et Ühendkuningriigile oleks kohustuslik säilitada füüsilise kaitse standardid materjalide, kaupade ja varustuse transportimisel ja, ja, ja nendega kauplemisel siin seminari alguses mainiti, mainis Simone Euratomi olulisust, tahaksin öelda, et tõepoolest läbirääkimiste laual on kaks olulist küsimust, turvalisus ja ma arvan, et siin on vaja veel vahet teha turvalisuse ja ohutuse vahel, et me peaksime neid eraldi käsitlema ja teine on siis radioaktiivsed jäätmed. mõlemal juhul on väljaastumislepingu puhul jõutud teatavate tulemusteni, ma arvan, et me oleme õigel teel ja nüüd me peamegi vaatama, millised on siis need tõelised tagajärjed Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi majandusele ja just tuumaenergeetika sektorile, aitäh! suur tänu! pidasite ajast suurepäraselt kinni, hoidsite esikoha kõigis ettekandjate seas. ja nüüd anname võimaluse huvitatud komisjoni liikmetele esitada oma arvamusi ja muidugi küsimusi, sest äh, just sellepärast on meil hea meel tervitada siin kõiki esinejaid ja veelgi suurema rõõmuga kuulame ära teie vastused pärast kuna kolleege on siin vähe, Rekoli on esimene, proua Ambrent teine, härra Plokk, võib-olla võtame mitu küsimust korraga ja siis paluksin teil vastata küsimustele, kui võimalik. alustuseks härra Kali. Thank you very much, Mr Chair härra Kelly. aitäh, esimees. aitäh kõnelejatele. see võib kujuneda väga keeruliseks, see olukord, nii et aitäh, et te ähm, olete mõelnud lahendustele Teie järeldused on ka päris selged. mina olen ainus Iiri äh, liige siin ITRE komisjonis. aitäh, et mulle sõna andsite. Äh, see on meie jaoks, minu riigi jaoks väga tähtis teema, kuid sellest ei räägita just tihti. kui räägitakse Brexiti äh, mõjust Iirimaale, siis räägitakse mm, suurematest, nii-öelda suurematest teemadest, põllumajandusest, kaubandusest, kuid tänastest äh, ettekannetest näeme, et näiteks äh, gaasitarnete puhul tuleb kuuskümmend viis protsenti Ühendkuningriigist ja kui me räägime regulatiiv äh, kohandustest, siis äh, kui otsustatakse Ühendkuningriigis, et neil on endal neid gaasivarusid enam vaja, siis äh, kujuneb see Iirimaa jaoks suureks probleemiks. nii et see on täiesti mõistlik see, mida öeldi, et ideaalne lahendus oleks see, et Ühendkuningriik jääks äh, osaks energiasiseturust, kuid äh, kuidas see sobitub äh, Michel Barnier tihti rõhutatud sõnadega, et ei saa siin parimaid palasid valida et ei saa ju jääda siseturul, tolliliidus, energiasiseturul, kuid eriti äh, radikaalsed äh, Brexiti pooldajad tahavad ka igalt poolt äh, lahkuda. kuidas see siis sobitub härra Barnier soovi ja kohustusega, et ei oleks sellist parimate palade valimist? ja tahaksin kuulda teie seisukohta selles küsimuses. kui me räägime nüüd ühendustest äh, Iirimaa ja Ühendkuningriigi vahel äh, ja ka ühendustest Kontinentaal-Euroopaga, tahaksin teada, kellele need energiaühendused õieti ähm, kuuluvad, et kas ei ole mitte olnud vaidlusi sel teemal, et kes äh, õieti neid äh, hooldab, kes neid äh, sulgeb äh, vajadusel, eriti just, kui Ühendkuningriik enam ei kuulu, ei ole enam osa energia siseturust ja samuti veel üks küsimus seondub Iirimaaga. ma arvan, et Laura nõustub sellega, et see Geldi energiaühendus ähm, Iirimaa ja Prantsusmaa vahel äh, on äh, nüüd üha olulisem, kui äh, mõtleme Brexiti järgsele olukorrale. sest siis oleks meil vähemalt ühendus äh, ülejäänud Euroopa Liiduga, Prantsusmaaga, nii et tahaksin kuulda tema seisukohta ka selles küsimuses. ja öelge mulle, kui aeg otsa saab, sest mina võin päris pikalt jätkata. mulle tundub ka, et mm, kui räägime energia siseturust, äh, siis kas äh, et kui me räägime Ühendkuningriigi lahkumisest ja sellest äh, lahkumislepingust, et peaks olema ka teatud tagavara variandid, kui kõik need nii-öelda loovad lahendused loosi ei lähe ja veel üks küsimus, see puudutab äh, tuumavaldkonda, me ei kasuta tuumaenergiat Iirimaal, äh, kuid räägin siis sellest Euroopa kontekstis. kui palju nendest objektidest, millest te rääkisite, on Ühendkuningriigis ja kui palju on kontinentaal-Euroopas? et te arve siin ei maininud. et aitäh teile kannatlikkuse eest, ma ei tea, kui palju kõneaeg oli ette nähtud, aga kuna ma olen ainuke iirlane ja see on minu jaoks väga oluline teema, siis äh, mul on hea meel, et ma sain vabalt kõneleda. aitäh, see oli äh, väga huvitav sõnavõtt, hoolimata sellest, et te ületasite oma kõneaja sajaprotsendiliselt, saja viiekümne protsendiliselt. Te olete ikka tõeline poliitik, ütleb esimees. nüüd aga proua Ann Brempt kui palju meil siis õieti äh, kõneaeg on? kaks minutit näitab esimees. ma arvan, et härra Kelly äh, äh sai põhjendatult lisaaega, see on tõesti murettekitav äh, teema. aitäh, mina sain väga palju teada nendest teemadest, palju mõtteainet. ja mul on üks laiem küsimus, kui me räägime siseturust, siis kõige lihtsam viis selle kõigega tegelemiseks muidugi oleks see, et Ühendkuningriik jääks energia siseturu liikmeks, nii et äh, see muudaks asjad lihtsaks, ei puuduta mitte ainult tehnilisi aspekte, turu aspekte, vaid see puudutaks ka meie ühist pühendumust äh, näiteks Pariisi kliimakokkuleppest kinnipidamisel, äh, kes, jätkusuutliku energia, jätkusuutliku arengu edendamisel, nii et meil kõigil on teatud lubadus, mille me oleme andnud ja teatud hetkel, pigem varem kui hiljem, me peame üle minema täielikult taastuvenergia süsteemile Euroopas, kontinentaal-Euroopas, muidugi ka Ühendkuningriigis ja Iirimaal. praegu ei ole ühenduste küsimus nüüd nii äh, oluline teema kuid kui me soovime seda eesmärgi saavutada, siis muutuvad need ühendused üha olulisemaks, kui just teie seisukoht ei ole teistsugune või te ütlete mulle, et ei ole mingit probleemi, ei ole probleemi sellest, kui Ühendkuningriik ähm, hakkab ise energiatõhususega tegelema, muudab äh, täielikult ilma kontinentaal-Euroopa abita oma süsteemi taastuvenergia põhiseks et kui teil on ka mingeid arve selle kohta, siis oleks see minu jaoks väga oluline teema. ja nüüd üks veidi poliitilisem küsimus, mis puudutab seda, mis toimub praegu. lugesin, et äh, ei ole Ühendkuningriigil äh, kavatsust äh, energia siseturu liikmeks jääda ja minu meelest on kummaline, et praegu läbirääkimiste käigus kui me räägime Energialiidust, räägime taastuvenergiast, äh, energiatõhususest, me näeme, et on väga tugev lobi Ühendkuningriigi suunalt, et seda kõike lahjendada ja minu meelest on see kummaline, kui neil ei ole endal kavatsustki äh, seda akiid endaga kaasa võtta lahkudes. nii et see on võib-olla veidi poliitilisem äh, küsimus, kuid ehk on teil arvamus ähm, ka selle kohta, miks Ühendkuningriik omades perspektiivi lahkuda Euroopa Liidust, energia siseturust, miks nad püüavad lahjendada Euroopa Liidu seadusandlust äh, taastuvenergia ning energiatõhususe osas? aitäh! For... aitäh selle huvitava küsimuse eest, härra Pullok, palun uh,! Uh, yes. suur tänu, tõepoolest uh, huvitavad ettekanded äh, ja siin uh, tõepoolest on huvitav see, et tariifivabalt on võimalik vastavalt WTO reeglitele energiat importida ja seda ka Euroopa Liidu, Euroopa Liidu liikmesriikidest. siin on muidugi väga palju kuisid ja agasid, kuid ehk oleks meile abiks, kui te hindate neid võimalikke muutusi va-, peaksime vaatama ka seda, mida valitsused on öelnud, mida puudutas kogu see referendumi äh, kampaania, see oli võimu tagasivõtmine ja kui jätkutaks, jätkatakse seda stsenaariumi, siis kas see tõepoolest äh, annab Ühendkuningriigile kontrolli võimu tagasi? kui see aga nii ei ole, äh, siis ähm, arvatavasti ei ole see ka see stsenaarium, äh, mida järgitaks. aga mul on ka üks küsimus. arvatavasti on see suunatud Laurale, aga võib-olla ka teistele. üks viis võimu tagasivõtmiseks äh, on äh, võimalus tulevikus erinevaid makse siia tu-, makse sisse tuua, käibemaksu näiteks elektrienergiale ja nii edasi, gaasile kui me seda teeme eh, või kui me ma-, vähendame neid makse näiteks nullini, kuidas see mõjutaks Iirimaad? aitäh selle huvitava küsimuse eest ja aitäh, et pidasite mm, ajapiirangutest kinni. härra Niibel, palun. aitäh, esimees, mina pean ka oma eh, kõneajast kinni ja mul on ainult üks küsimus, ma tahaksin kõigepealt tänada selle väga huvitava, nende huvitavate ettekannete eest, te andsite väga hea tervikpildi eh, selles, eh, mis puudutab tulevast energiapoliitikat pärast Brexitit eh, ja meie esimees juba juhtis tähelepanu sellele, et kui nüüd need ne-, kui ma hindan teie nelja ettekannet, siis minu mulje on ka selline, et välja arvatud võib-olla olukord Iirimaal et meie probleemid ka pärast äh, Brexitit, äh, et me saame äh, oma probleemidega hakkama, mis puudutab ETS-i, heitkogustega kauplemise süsteemi, samuti mis puudutab Pariisi kliimakokkuleppest kinnipidamist, elektriturgu ja nii edasi, tahtsin seda veel kord kinnitada, et mina sain kõigest sellest küll niimoodi aru, et ma, see on see essents, mis jäi ähm, justkui kõlama teie ettekannetest ja see mind huvitab, sest äh, teistes valdkondades äh, me viime ka läbi uuringuid, äh, näeme, kuivõrd keerukad need olukorrad võivad olla ja näeme, et on erinevaid huvisid seal ja milline võiks olla see tulevane partnerlus, nii et seetõttu on rõõmustav kuulda, et vähemalt energia valdkonnas Mm, probleemid muidugi kõik ei lahene või ei suju, nii nagu Iiri kolleeg seda ka välja tõi, kuid vähemalt see ei too endaga kaasa suuremaid probleeme teistes äh, valdkondades, et vähemalt see oleks juba hea uudis, aitäh. Äh, aitäh, teie olete siis äh, tore erand, koos kolleeg Bullockiga pidasite kõne ajast kinni. nüüd aga tahaksin esitada ka mõn-, ise mõned lihtsad küsimused, ma mitte ainult ei juhi tänast äh, seminari, vaid äh, olen ka ise siin parlamendi liige ju. mis nüüd puudutab äh, äh teaduskoostööd, äh, on äh, terve rida teadus äh, reaktorite vahelist koostööd äh, me teame Austrias, Prahas äh, ja ka äh, Suurbritannias, Prantsusmaal ähm, selline koostöö aset leiab ja see ei puuduta mitte ainult energiasektorit, äh, vaid see puudutab ka tuuma, tuumaenergiat täpsemini, kui räägime siin reaktoritest, Ähm, tööstusvallas, ähm, et mis puudutab siis just seda koostööd ja kui räägime kivisöest, äh, siis kuidas äh, see teema edasi areneb, seda kasutatakse energia tootmiseks äh, ja tööstuses kasutatakse. nii et hea meelega kuulaksin ära teie seisukoha ja nafta ja teised energiaallikad, me räägime maagaasist, räägime elektrist ja mis puudutab re-, äh, reserve vastavalt Euroopa Liidu direktiivile, kas äh, Iirimaal ja Ühendkuningriigil on sellised reservid olemas, sest vastavalt direktiivile pea, peab igal riigil olema kolmekuine maagaasireserv selleks puhuks, kui midagi nende juhtmetega, gaasijuhtmetega juhtub? Well, maybe we could start uh, according uh, to alustame siis ehk uh, vastavalt um, sellele või samas järjekorras, nagu te uh, oma ettekannetega esine, esinesite, kõigepealt härra Talja Pietra, siis härra Sakman ja nii edasi, nii et palun, sõna on teil answer the question. suur tänu. ma siin äh, vastan siis küsimustele, mis on seotud minu ettekandega. kõigepealt äh, proua Van Brenti küsimus äh, ühenduste kohta. mis ühendusi puudutab, siis äh, need on ühed mitmetest vahenditest, mis teil on, tagamaks süsteemi paindlikkus ja selleks, et rohkem integreerida võrku taastuvenergiaallikatest tulevat äh, energiat. ma ei tahaks öelda, et Brexit kompromiteeriks kuidagi Ühendkuningriigi dekarboniseerimist, sellepärast, et äh, seda mõjutab äh, kõige rohkem energiatõhusus, nagu te ka ise ütlesite nii et äh, põhjapanevalt äh, see Ühendkuningriigi dekarboniseerimist ei mõjuta, aga praegused äh, võrkudevahelised ühendused, ühesõnaga see taristu, mis olemas on, mille osas meil tulevikus täit kindlust ei ole, et kuidas see arendab siis ja nende kaudu võib Exitil olla jah mõju äh, mingil määral dekarboniseerimisele. ja nüüd proua Niibleri küsimus, ma ütleksin, et äh, jah, teil on õigus, meie uurimus tõesti jõudis selle teadmiseni, et äh, kõige olulisemaks keerukaks punktiks on siin jah Iirimaa ja edasi, esimees, teie küsimus seoses nafta ja söega, siis äh, ITRE komisjon ei äh, palunud meil keskenduda nendele kahele elemendile, vaid pigem gaasile ja elektrile üldistel ja spetsiifilistel põhjustel. söeturud ja naftaturud on äh, globaalsed turud, samas gaas ja elekter oma füüsiliste omaduste tõttu sõltuvad äh, taristust, äh, torujuhtmetest äh, ja ülekandeliinidest, ühendustest, nii et nafta turge ei saa Brexit kuidagi mõjutada. sama on seotud ka söega. ei süsi ega nafta ei ole probleemiks, äh, kui me räägime siin energiaturgudest ja Brexitist, seetõttu me olemegi keskendunud rohkem gaasile ja energiale, suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, mõned vastused ka minu poolt. härra Kelly mainis äh, seda lähenemist, et ei ole siin paremate palade väljanoppimist ja see on tõesti selline üldine poliitiline äh, lähenemine, tekib küsimus, et äh, kas energiasektor on siis see nii-öelda parim pala või on vastastikune kasu nii tugev, et äh, energiaühendus, äh, mis on juba olemas, et seal lubatakse Ühendkuningriigi liikmelisust ja Ühendkuningriik alluks kõikidele energia siseturu reeglitele ja see võimaldaks energia siseturu terviklikuna säilitada, olgugi et Euroopa kohus äh, siis äh, ei oleks äh, siin enam tegelikult pädev, nii nagu Ühendkuningriik sooviks. nüüd edasi, Ühendkuningriigil ja Iirimaal on selline vastastikuse kasu äh, süsteem praegu paigas, äh, Ühendkuningriik vahendab ja ekspordib äh, Iirimaale energiat ja tõesti oleks väga keeruline Põhja-Iirimaal tagada energiaturu äh, normaalne toimimine, kui see ei oleks integreeritud äh, Iiri Vabariigiga. nüüd härra Pullocki küsimus. elekter ja gaas ei ole tavalised äh, kauplemisartiklid WTO raames, tegemist on teenustega, on vaja institutsioone, mis äh, reguleerivad kas või seda, et kui kuskil äh, puhub tuul tugevamalt, siis teises äh, kohas lülitatakse äh, jõujaam välja. ühesõnaga, siin ei saa nii-öelda igapäevase kauplemise põhiselt otsuseid tehes jõuda optimaalse tulemuseni, tegemist on võrgustikuga, mis põhineb usaldusel ja ühistel institutsioonidel. ma ei äh, kujuta küll ette, kuidas selline igapäevase kauplemise vormis elektri ja gaasi müümine Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel võiks normaalselt toimida. ja proua Nibler, jah, te tegite tõesti väga hea kokkuvõtte. Iiri juhtum on kõige kriitilisem küsimus, see on see elevant äh, saalis ülejäänud küsimused on äh, keerulised, detailsed, väikeküsimused. aga kui vaadata seda dokumenti, siis äh, me tõesti vaatasime, et neid määrusi ja direktiive on väga palju ka finantssektori määrused näiteks ja seetõttu on keeruline alu saada, kas äh, kuskil on mingid väikesed probleemid, mingid detailid, äh, mis võivad äh, põhimõtteliselt äh, avaldada lõpus suurt mõju. igal juhul saavad Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahelised suhted energiavahetuse vallas olema täiesti uued, kõik lepingud tuleb ümber kirjutada, uuesti kirjutada, uue torujuhtme käitumist puudutavad dokumendid ja nii edasi, aga see kõik ei ole nii kriitiline kui Iirimaa küsimus loomulikult. suur tänu, palun proua Laura Brian. kõigepealt äh, härra Kelly küsimused. jah, tõepoolest, praegu on käimas teostatavuse uuring Geldi äh, ühenduse teemal Iirimaa ja Prantsusmaa vahel ja loodetavasti äh, see teostatavuse uuring saab olema positiivne. Iirimaa vaatenurgast äh, on see väga kasulik mitte ainult äh, tarnekindluse vallast, vaid oluline on ka, et oleks tarneallikate mitmekesisus, me oleksime hea meelega integreeritud ka teiste Euroopa Liidu riikidega ja loomulikult see kõik äh, tõusetub äh, esile seoses äh, Brexitiga. mitmekesisus ja integratsioon riigiga, kus on teistsugune energiaallikate süsteem, on meile kindlasti kasulik ja me kindlasti tervitaksime seda. ja nüüd küsimus selle kohta, et kellele kuuluvad ühendused ja kes neid äh, reguleerib, siis äh, ühendused äh, Iirimaa Vabariigi ja Ühendkuningriigi vahel kuuluvad erinevatele ettevõtetele Walesi ühendus äh, kuulub ühtedele ettevõtetele Šotimaa, Põhja-Iirimaa vahel on äh, tegemist äh, teiste ettevõtetega. enamasti on tegemist erainvestoritega ja kui nüüd rääkida sellest, et kes reguleerib, siis üldiselt teevad seda riiklikud äh, reguleerivad asutused, EUEC, Ida-Lääne ühendus, seda reguleerib CRU, sealt nad on saanud litsentsi ja kõik muu, sama puudutab ka ühendusi Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa vahel. Neid reguleerivad vastavad äh, asutused siis Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis. kui nüüd rääkida kauplemisest, siis tekib küsimus, et äh, milliste reeglite põhjal saab äh, juurdepääsu nendele ühendustele, kui tahetakse müüa ühenduste kaudu. ja seal nüüd tulebki mängu energia siseturg, seal on paika pandud, äh, kuidas, kes, mis tingimustel saab müüa, nii et Ühendkuningriik ei tohiks äh, energia siseturust äh, liialt kaugeneda. mis puudutab nüüd SEM-i ja kokkuleppeid, siis on väga hea, et äh, nii-öelda taganemislepingus on äh, olulised teemad tõstatatud. lisa kaks punkt seitse on see koht, kus äh, tuuakse välja need äh, spetsiifilised aspektid, millega tuleb Iirimaal arvestada, nii et SEM toimiks edasi mis puudutab nüüd äh, teist küsimust, härra Pullaki küsimus, siis was äh, see puudutab nüüd, vabandust, käibemaks, see puudutab nüüd äh, jaemüügiarveid. see ei äh, mõjuta halvasti konkurentsi. kui me räägime konkurentsist, siis eelkõige me räägime hulgiettevõtetest ja sellest, kas Iirimaal ettevõtted saavad omavahel konkureerida, kui me räägime jaemüügiarvetest, siis see on siseriiklik maksustamisküsimus ja ma arvan, et kui Ühendkuningriik muudab oma käibemaksusüsteemi, kuigi ma ei ole siin ekspert, siis ma arvan, et see siiski ei mõjuta konkurentsi või energia siseturgu. jah, nii palju minu poolt. suur tänu. ja proua Berta Pikamaal. härra Kelly küsimused. niisiis Soome, Prantsusmaa, Ungari, Slovakkia ja Ühendkuningriik on need äh, riigid, kus üks kuni kaks reaktorit on äh, planeerimisfaasis Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Soome, Rumeenia, Ühendkuningriik äh, tegelevad juba ka reaktorite esitamisega on äh, Wilfa, Sait ja mitmed teised äh, projektid, Hinkli, osad ka Walesis. ja härra Kolitšik, teie küsimus, mis puudutab äh, uurimisreaktoreid, siis Euroopa Liidus on umbes kakskümmend uurimisreaktorit kõik äh, riigid, äh, kes kasutavad tuumaenergiat, nendel on need reaktorid ja oluline on see, et Ühendkuningriik ja Euroopa Liit äh, säilitaksid koostöö siin teadus- ja arendustegevuse vallas. võib-olla tasub siin võtta šnitti ka sõlmitud lepingutest äh, Ukraina ja Šveitsiga kui assotsieerunud riikidega, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, siis Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, ja teised teadusprogrammid enam Ühendkuningriigil kasutatavad ei ole. ja nagu te ütlesite, siis me ei räägi ainult elektrienergia tootmisest, me räägime siin äh, tööstusest laiemalt, põllumajandusest ja muust. suur tänu! loomulikult äh, mitte ainult äh, mina, vaid äh, ka teised siin on sellel arvamusel, et Horisont kaks tuhat kakskümmend võiks olla avatud ka teistele riikidele, mitte ainult Ühendkuningriigile nii nagu see on seni olnud, isegi kui USA võiks osaleda, miks mitte, Ühendkuningriik, jah, ja siis me saaksime lahendada nii mõnedki probleemid, teised probleemid tuleb lahendada läbirääkimiste käigus, nii et äh, arutelu tõi siin äh, selgelt välja selle, et suureks küsimärgiks on siin äh, ainult Iirimaa see on teada-tuntud äh, küsimärk ja loomulikult on äh, mõlema läbirääkija huvides siin äh, lahendus leida. ma soovin tänada meie ettekandjaid, väga meeldiv oli teiega kohtuda, suur tänu! Well, ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, head kolleegid. hea meel on näha siin meie komisjonis härra Potočniki. ma arvan, et eh, enamik meist mäletab arutelusid temaga, mis on alati olnud väga huvitavad ja samuti on meiega koos härra Pleini, Assari eh, reguleerivate asutuste komitee esimees. This point is named exchange of views with Assar. selle päevakorrapunkti pealkiri on arvamuste vahetus Assariga. kas saalist on märkusi? ei, siis tänan tahaksin liikmetele meelde tuletada, et Äisserilt äh, on palutud esitada meile äh, ettekanne oma käimasolevate tööde kohta ja ja selle kohta, millised, milli-, milline on olnud, millised on olnud edusammud äh, turu integreerimisel. samuti arutame Aceri mm, õigusliku raamistiku käimasolevat ülevaatamist ja selle mõju äh, puhta energiapaketile. Äh, samuti annavad Eestile esindajad meile ülevaate ameti eelarve olukorrast ja arutame siis äh, finants- ja inimressursse järgmiseks eelarvetsükliks selle punkti jaoks on meil tund aega peame lõpetama kell seitseteist null null. ja seetõttu asume asja kallale. härra Podočnik, sõna on teil. aitäh, härra esimees. Carreteri ja minul on tõesti väga hea meel, oleme tänulikud, et saame taas kord olla siin selle komisjoni ees esineda lühikese ettekandega ja seejärel vastame hea meelega teie küsimustele ja anname tagasisidet seoses teie kommentaaridega. ettekandes keskendume uuematele arengutele Euroopa Liidu energiaturul, siin on häid uudiseid, mida tahame teiega jagada ja siis anname laiema ülevaate siis oma viimastest tegemistest, aga ka väljakutsetest. ilmselt olete enamasti kursis, millised need väljakutsed on kuna need on meie ees seisnud juba mõnda aega. aga kõigepealt siis need head uudised. küllap teate, et elektriturg Euroopas on väga hästi integreeritud. siin kaardil näete kaht piirkondlikku turgu, mis meil on. peamine neist katab kaheksateist liikmesriiki ja ühe kolmanda riigi, Norra, ulatub Giralt-, Gibraltarist Barentsi mereni ja teine on siis Kesk-Ida-Euroopas Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Rumeenia, Ungari. kuulsime, millised on väljakutsed Iirimaal, kuna seal on tegemist ühise turuga, mis ka hõlmab ka Põhja-Iirimaad. ja ehkki meil veel ei ole eh, sellist turgu, mis integreeriks või hõlmaks kogu Euroopa Liitu, ma arvan, et siin on tehtud suuri edusamme. ja sellest on juba tarbijatele kasu. see on meie hinnang, mida eh, toetavad ka teised hinnangud. et praegune integreerituse aste eh, annab ligikaudu üks miljard eurot tulu aastas. tõhususe tase on kasvanud märkimisväärselt, alustasime kuuekümne protsendi juurest ja oleme jõudnud kaheksakümne kuue juurde. kui üleliiduline integratsioon õnnestub, siis tõuseb see aastane kasu veelgi kui nüüd vaadata eh, tasakaalustamisturgu ja selle integreerimist, siis ka siin on kasu väga suur või võiks olla eriti suur, kui terve Euroopa Liit oleks integreeritud praegu. on meil mõned pilootprojektid, mille hinnanguline kasum on umbes kuussada kaheksakümmend miljonit eurot. kui kogu Euroopa Liit oleks integreeritud, võiks see kasu ulatuda kolme miljardini. et üsna märkimisväärsed numbrid. nii palju siis elektrist, kui nüüd vaadata gaasituru integreerumist, siis need kaardid siin näitavad eru, erinevusi eh, hankekuludes Euroopa Liidus. Need on siis tarnijate kulud, eh, kui nad peavad gaasi klientidele tarnima. Eh, kollane osa näitab seda, kui see kulu, see on siis TTF eh, Hollandis, helesinine näitab suuremat kõikumist ja tumesinine veelgi suuremat üks koma kolm ja siis rohkem kui kolm eurot megavatt-tunni kohta. ja kui vaadata seda arengut üle aastate, siis me näeme, et see kollane osa on, on kasvanud. see, selle leviku keskmes on peamine turg, madalmaad, mis tähendab seda, et integreerimine on olulisem kui Äh, allikatele lähedal paiknemine. ma arvan, et see näitab, et, et poliitika peakski olema turgude integreerimine. ja see on väga häid tulemusi andnud, see on õige suund. selles kontekstis äh, räägiksin lühiselt, lühidalt meie viimase aja tegemistest. siin on mõningat statistikat raske on iseloomustada meie tegevusi arvudes, aga lihtsalt, et anda väike mulje sellest, mida oleme saavutanud. alates eh, ameti moodustamisest kaks tuhat üksteist, viimase aasta lõpu seisuga oleme koostanud sada kaheksakümmend dokumenti, enamik neist on arvamused ja soovitused, eh, otsuse eh, võimu meil ei ole nii et oleme esitanud peamiselt arvamusi. otsused puudutavad siis Remiti äh, määruse rakendamist, äh, selle juurde tulen pisut hiljem tagasi ja viimasel ajal ka siis äh, tingimused ja metodoloogiad ma ei hakka kõiki selle slaidi punkte ükshaaval läbi võtma, siin võetakse kokku enamik meie tegevusi viimase viie-seitsme aasta jooksul, seda olen üritanud teha mina, et võib-olla see ei ole täielik, aga võib-olla lihtsalt pidades silmas seda, mis edaspidi jutuks tuleb, tahaksin rõhutada meie turu monitoorimistegevust. alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast oleme sellega tegelenud ja uurinud igal aastal arengut siis eh, energia siseturul, üritades välja selgitada, mis on, millised on takistused integratsiooni teel. küllap olete ka kuulnud mind sellest juba rääkimas, et praegusel hetkel on üks põhiküsimusi see, et piiriülene kaubandus ja ka eh, võimsuse ulatus on väga, moodustab väga väikese osa sellest, mida tegelikult oleks võimalik turule viia. oleme välja arvutanud siis sellise piirvõimsuse või alusvõimsuse ja vaadanud, milline oleks siis see tegelik võimsus, mida on võimalik turule viia. keskmiselt on see viiskümmend protsenti, ainult pool sellest, mis oleks võimalik turule kättesaadavaks teha piiriüleselt mõningate piiride juures on see siis veelgi väiksem, siin tabelis on näha, kus see on null, üks, kaks protsenti, see puudutab näiteks siis Poola piire nii Saksamaa, Tšehhi Vabariigi ja Slovakkiaga, mujal eh, on, võib see olla näiteks kümme protsenti või ka alla kahekümne protsendi. miks see nii on? üks põhjuseid on see, et eh, võimsuse arvutamisel äh, kasutatakse siis nii-öelda minevikust äh, päritud äh, metodoloogiat, piiriülest äh, võimsust tõlgendatakse kui siis, siis nii-öelda süsteemi turvalisuse jääki. praegu on siis ülekandesüsteemide ettevõtjate vaheline koostöö ei, ei ole saavutatud kolmanda paketi eesmärke selles vallas. me anname siin üsna e, ligikaudse, aga, aga kõneka, kõnekad andmed. E, kolmanda paketi nõudmistele vastavalt on siis enamik saavutanud suhteliselt väikese, väikese taseme. E, tehakse küll edusamme, kuid tuleks teha veelgi rohkemat, et saavutada piisav võimsus. kui vaadata gaasiturgu, siis ka siin on meie ees teatavaid väljakutseid, mõned turud on hästi välja arenenud, näiteks Ühendkuningriik või madalmaad, siin on ju juba juttu TTF-ist, kus on piisav likviidsus on turge, mis on küll maha jäänud, hea märk siin on see, et Tšehhi Vabariigi ja Slovaki turul on toimunud kiire areng ühelt tasemelt järgmisele, kuid muidugi on siin veel arenguruumi. ja viimaks paar sõna Remiti kohta. see on siis energia hulgimüügituru äh, järelevalve tegevus. kaks tuhat üksteist äh, volitati meid äh, koostama siis ülevaadet sellest valdkonnast. nii, nagu te näete, siis lähenesime sellele, kogusime andmeid siis kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani kõigi eh, tehingute kohta, mis puudutasid siis kas füüsilist eh, tarnet eh, või finantstehinguid. seejärel kasutasime neid niinimetatud teateid turu kuritarvitamise kohta või turu rikkumiste kohta, vahel on esinenud kummalisi kaubandustegijaid, tehinguid, mitte aga otseselt rikkumisi. meil on siis selleks selline automatiseeritud seiresüsteem ja selle kui see toob esile sellised nii-öelda kahtlased juhud, vaadatakse neid siis juba nii-öelda manuaalselt ja ainult selliste puhul, kus kahtlus selle tagajärjel on süvenenud, hindame, et tegemist võib olla rikkumisega. siin on juhtumid, mis on meieni jõudnud või mille meie süsteemid on tuvastanud, nende juhtumite arv on aastatega kasvanud. möödunud aastal oli neid kaheksakümmend viis, mis tuvastati siis potentsiaalsete rikkumistega, remiti rikkumistena. paraku, ja siin ma nüüd jõuan ressursiprobleemi juurde, ei ole meil olnud võimalik kõigi tähelepanu väärivate juhtumitega tegeleda, ja möödunud aasta detsembri eh, seisuga oli siis neid juba päris palju, millega ei olnud võimalik tegeleda. Eh, küsimuste-vastuste voorus saan võib-olla sellest siis ka edasi rääkida. mis on siin? näeme, et enamik potentsiaalseid rikkumisi on seotud turu manipuleerimisega ja siseteabe alusel tehtavate tehingutega nüüd meie väljakutsetest. võis olla selline ettekujutus, et kui äh, võrgu äh,, võrgukoodid on vastu võetud, siis on selle küsimusega jõutud ühele poole, kuid tegelikult äh, on eeskirjades tehnilisemaid küsimusi, mis tuleb siiski veel otsustada. ja selleks on vaja metodoloogiat, kui vaadata siis metodoloogiaid nendes valdkondades, mida siin näete, siis on neid siin kokku ligi kakssada, milles tuleb otsuseid veel vastu võtta. kui siseriiklikud äh, reguleerivad asutused kokkuleppele ei jõua, tulevad need küsimused siis äh, meie juurde. praegu on neid kaheksa, milles vajame otsust. et võib-olla on see pisut vale arusaam, et äh, turg saab valmis, kui nende asjadega on ühele poole jõutud, sest tegelikult on tööd veel päris palju ees nii meil kui ka siseriiklikel reguleerivatel asutustel. edasi, mis puutub gaasi, siis metodoloogiat ei ole, kuid meilt paluti, et me e, siis teostaksime järelevalvet rakendamise üle, kuidas neid võrgu e, eeskirju kohaldatakse viimane võrgueeskiri gaasivaldkonnas oli siis eh, tollimaksude eeskiri. see puudutab ennekõike läbipaistvust. Eh, riiklike asutuste ülesanne on avaldada ja konsulteerida metodoloogiatega seoses, gaasihindadega seoses ja esitada aruanne selle kohta, kas kasutatav metodoloogia on võrgueeskirjades täpsustatud ka kooskõlas. siin on esitatud eh, konsultatsioonidokumendi profiil, mida meie pidime kontrollima. Eh, oli periood, kui meil oli lausa üheksateist võrgu eeskirja, mida pidime, millega seoses pidime korraga eh, järelevalvet teostama ja neid inimesi oli üksnes kolm, kes sellega tegelesid. ja lõpetuseks siis Remit. nagu mainisin, on see kaheastmeline protsess, kõigepealt eh, automaatne screen imine, oleme saanud nelikümmend viis, viiskümmend miljonit eh, teadet tehingute kohta kuus automaat et äh, süsteem on toonud välja ainult kuus sellist häireteadet ehk anomaalseid sündmusi nii-öelda on olnud kolm tuhat kuni kolm tuhat viissada kuus. ja e, inimesed on siis omakorda hinnanud kaheksasada, üheksasada juhtumit kuus. siseriiklikele asutustele saadame teateid omakorda siis vii-, neli, ütleme vahemikus nelikümmend kuni kuuskümmend kuus selleks, et katta kõik sellised üldisemat laadi äh, tururikkumised. praegu kasutame neid üksnes kuus, mis tähendab seda, et saame järelevalvet teostada üksnes kolmandiku suhtes. ja ma võin öelda, et äh, praegusel hetkel analüüsitakse võib-olla üksnes kümme protsenti sellest, mida oleks vaja täpsemalt kontrollida, analüüsida. ja viimane slaid minu poolt, enne kui annan sõnajärje üle Garrettile puhta energiapaketiga seoses, mis on siis need ressursid, mida vajame meil on kindlasti liiga vähe töötajaid ja rahalisi vahendeid. Remitiga pidime lõpendam-, lõpetama sel aastal, kuna ei olnud vajalikku tarkvara, lõpuks leidsime poolteist miljonit. järgmiseks aastaks ettepanek, mille oleme teinud, on siis kolmkümmend üks täiendavat töökohta, enamik on seotud Remiti järelevalvega. ja samuti siis kaheksa miljonit lisavahendeid seo-, seoses komisjoni äh, ettepanekuga järgmiseks aastaks, umbes neli miljonit sellest oleks äh, seotud täiendavate töökohtadega ja kolm koma viis seoses Remiti infrastruktuuri ja litsentside eest tasumisega. ja nüüd annan sõna Garrettile ehm, puhta energiapaketiga seoses. okei okay,, thank you very much. aitäh, see oli tõepoolest väga ehm, huvitav. võib-olla mitte kõige lihtsamini jälgitav, ehk siis nüüd kolleeg jätkab. loodetavasti see on nüüd lihtsamini jälgitav, sest see puudutab tulevikku, agentuuri tulevikku. ja meil on hea meel, meil on olnud äh, see äh, töö nii põhjalik siiani, te nägite nendel slaididel, kui palju on agentuuri asutamisest saadik ära tehtud, kuid me peame edasi äh, liikuma ja uued rollid lisanduvad meile Te näete siin ekraanil neid erinevaid ülesandeid, mis meil on ja võiksin öelda, et agentuur peaks oma rolli ähm, laiendama, eriti just järelevalve osas, Euroopa organisatsioonide osas, meil ei ole piisavalt seda järelevalvet, nii et see oleks siis äh, e, üks ülesanne ENSO-de niimoodi üle järelvaade, järelevalve nii et selle uue puhta energiapaketi kaudu on võimalik seda ikka saavutada. ja tahaksin tänada ka parlamenti teie panuse eest äh, äh selle rolli osas äh,, kuidas see roll tulevikus muutub. me nõustume äh, pea kõige sellega, millised on olnud ettepanekud parlamendilt äh,, ettepanekuid, äh, oleme saanud ettepanekuid ka nõukogult äh, ja nendega on meil olnud eriarvamusi ja võib-olla oleks oluline ka teiega mõtteid jagada sel, äh, mõtteid vahetada sel teemal. osa sellest on ehk päris keeruline, sest tegemist on ambitsioonika paketiga ja oluline on, et me sõnastusega pakku tabaksime. siin on teat-, teatud eriarvamused nõukogu, nagu ma ütlesin, et need põhimõtteliselt äh, seisnevad selles, ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, aga me tahaksime, et äh, see puhta energia äh, pakett lisaks kolmandale energiapaketile omalt poolt midagi võib-olla me ei nõustu kõikide nõukogu positsioonidega, need ei ole küll veel lõplikud, me näeme, et neil ei ole sama ambitsioonikat ambitsioonikas see sõnastus kui parlamendi poolt tulev. mõned nendest valdkondadest, kus meil on äh, vaja otsuseid langetada, on päris keerukad ja üks kõige keerukamaid valdkondi meie jaoks äh, on äh, see NRA-de küsimus, kui üks NRA ei nõustu selle ühispositsiooni, kas me ei saagi otsust langetada ja siis saadetakse see agentuurile. nii et see on ehk olnud üks kõige keerukamaid ähm, küsimusi. meie jaoks me näeme, et suur osa otsustest tulevad küll NRA-delt, üks või kaks NRA-d ei nõustu ja siis ei olegi äh, kokkulepet ja siis suunatakse see agentuuri ja need on tavaliselt kõige olulisemad teemad et väga raske on äh, saada kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi äh, nõusolekut kõikides teemades nii et äh, see nõukogu sõnastus veidi valmistab meile muret ja palju enam sobib meile parlamendi sõnastus, me leiame, et see on palju ähm, kaugemale minev. mõned äh, uued ülesanded ja otsused, äh, mida agentuur ähm, peab langetama, kui on võimalus agentuuril langetada ise otsuseid vastavalt seadusandlusele siis me leiame, et jällegi parlamendi seisukoht, et antakse paindlikkus agentuurile nende otsuste langetamisel, siis äh, see on äh, palju enam teretulnud kui see, et kõiges äh, jälgitaks täht-tähelt seadusandlust. elektriturg, gaasiturg on üle elanud väga suuri muudatusi Ähm, süsinikuheitmete vahe, vähendamine ja nii edasi, nii et see viieaastane või kümneaastane perspektiiv muudab veel väga palju. ja see kindlasti sunnib ka agentuuri muutuma ja ka otsuste langetamise mudelit muutma et meie toetaksime pigem parlamendi seisukohta, me leiame, et see on palju parem seisukoht tulevikuks võrreldes nõukogust tuleva sõnastusega. nii et ähm, tundub, et me liigume tagasi kolmanda paketi juurde pigem nõukogu sõnastuses, me soovime siiski edasi liikuda, mitte astuda samme tagasi. üks ähm, vaidlusküsimustest, äh, siin on olnud pingeid direktori rolli ja NRA-de rolli vahel ja tahaksin võib-olla veidi rääkida sellest, kuidas see äh, toimib, et me oleme sellest ka, sellele ka varem tähelepanu juhtinud, et siin on tagasi mindud kolmanda paketi äh, lahenduste juurde, direktori poolt langetatud otsuste juurde, et millistel juhtudel see läheb regulaatorite äh, nõukogusse, millistel juhtudel see ei lähe. esiteks me peame ütleme ära selle, et äh, need uued sõnastused, mis tulevad selle puhta energia paketiga, need on vägagi tervitatavad direktoril peab äh, olema väga selge roll, ta saab, peaks saama meile ettepanekuid esitada äh, koos äh, toet-, töötajate toetusega, nii, niimoodi, et siis nõukogu ja direktor ühineksid selles protsessis. varasemates tekstides me ei olnud väga rahul direktori rolliga, et seda oli vähendatud et see oli justkui äh, sekretäriaadi poolt juhitud protsess enam kui äh, otsuste langetamise protsess, nii et mulle tundub, et nüüd on sõnastus äh, paranenud, kuid me peaksime väga hoolega vaatama, milline see sõnastus peaks olema. mõned valdkonnad peaksid minema ka Äh, Alberto räägib sellest veel hiljem, öeldakse mulle. väga oluline on see, et äh, saaks arvamusi koguda ka agentuuri poolt, ei äh, saaks tasusid koguda ka tööstusesindajatelt. meil liikmesriikides on see ju olemas, näiteks Iirimaal minul on see võimalus olemas et peaks äh, saama neid tasusid äh, seada ilma selleta, et äh, mindaks läbi Rahandusministeeriumist või siis puututaks kokku näiteks tervishoiusüsteemi või millegi muuga, nii et see on tööstusele midagi väärtuslikku. nii ka Euroopa tasandil kui agentuur saaks need tasud ise kehtestada, siis oleks endiselt muidugi kontrollisüsteem, neid tasusid ka testitaks komisjoni poolt, samuti haldusnõukogu poolt, regulaatorite nõukogu poolt, kuid meil on vaja selliseid paika pandud tasusid ja kõik need üksused, kellelt neid tasusid nõutakse, et nad siis annaksid ka vastava mandaadi selle jõustamiseks äh, agentuurile ja viimane slaid, äh, võib-olla veidi reklaami. meil jääb aset konverents äh, viiendal juulil ja kutsuksin kõiki osalema, et olete kõik teretulnud, kaasa arvatud parlamendi esindajad, me ei taha ainult tööstusesindajaid sinna. aitäh selle lahke kutse eest nagu on näha, et äh, rahvast on siin palju. kaks kolleegi lausa on sõna soovinud. kuna me rääkisime Iirimaast, siis äh, lugupeetud kolleeg Kelly saab kõigepealt sõna, palun. aitäh nende ettekannete eest, see on äh, muidugi meie jaoks oluline teema ja seda me tihti ka arutame see, et meil oleksid piisavad ressursid, et meil oleks kontrollisüsteem, nagu Gareth ütles, see on väga oluline. et palju õnne ka Garethile selle ametikõrgenduse puhul, mitte ainult sellepärast, et ta iirlane on, vaid äh, kindlasti selle väga selgelt ära teeninud, kui te olete väikeses liikmesriigis, te suudate läbi murda, siis see on äh, alati tervitatav äh, ja mul on alati hea meel näha iirlasi kõrgetel kohtadel. seda eriti just Brexiti valguses, nii et väga hea on, selline tunnustus on ähm, olemas. ja selline regulatiivjärelevalve äh, ja puhta energia paketi kontekstis on see väga oluline, mina olen äh, taastuvenergia teemaga tegelenud äh, Rahvapartei ähm, variraportööriks olen see, mida te ütlesite äh, suurema ambitsioonikuse kohta, see on äh, siinkohal väga asjakohane. parlamendil on siin väga suur äh, roll, mitte ainult ähm, selle vastutuse osas, vaid, vaid ähm, ka see, et me peame justkui tagant tõukama nõukokku, et nõukogu liiguks edasi kiiremini ja see näitab meile seda, kuivõrd oluline on parlament, et me saaksime, saame ehk vaadata asju veidi ähm, objektiivsemalt Euroopa tasandil ja saame siis ka esitada sellised ettepanekud, mis on mõistlikud. tundub, et praegu äh, nõukogu pidevalt äh, kõiki neid protsesse pidurdab, nii et loodetavasti varsti me siiski saame ühele poole selle puhta energiapaketiga ja meil on siin oma roll mängida lootsin, et äh, me saame koos äh, tööd teha ja anda ka Atserile mm, vastavad vahendid selleks, et äh, see pakett teoks saaks ja loodetavasti me ühiselt sellega hakkama saame, nii et kui on mingeid valdkondi, kus me saaksime asju paremaks muuta, kui te saate kuidagi meie mõjuvõimu kasutada, siis kindlasti on meie näol teil liitlane olemas aitäh! Uh, aitäh nende märkuste eest. härra Federle räägib härra Petersoni nimel, kes on Aatseri teema raportöör, palun. suur tänu, esimees härra Peterson äh, vabandab, et ta ei saa täna ise siin viibida, ta peab äh, tal on ülesanded Taanis. kuid äh, me tahaksime teid tänada selle ettekande eest ja selle koostöö eest, mis meil on olnud äh, Atseri äh, teemadega. tahaksin kasutada seda võimalust et avaldada tunnustust Alberto Potočnikule, lahkuvale Atseri direktorile. nii et te olete väga üksikasjalikult kirjeldanud seda, mis tööd on tehtud teie juhtimisel ja tahaksin rõhutada ka seda, et Euroopa Liidu energiakoostöö jaoks on väga oluline, et äh, seda tööd juhitaks ähm, hästi selleks, et äh, energia siseturg paremini lõimuks. see lõimumine, edasine lõimumine on ka puhtale energiale ülemineku seisukohast äh, väga oluline, et üha enam võetaks kogu Euroopas kasutusele taastuvenergiat ja seetõttu härra Peterson on ka väga rahul Äh, sellega, et ähm, on äh, Atseri teemaga niivõrd jõudsalt edasi liigutud äh, ja loodetavasti saab, eraldatakse ka piisavad rahalised vahendid ähm, nende ülesannete täitmiseks, et meie Skandinaavia poolt oleme kindlasti ja Põhja-Euroopast oleme kindlasti väga rahul sellega, mis siiani on tehtud, siin on arvesse võetud ka riikide omapärasid härra Kelly äh, rääkis äh, sellest, kuidas parlamendil on võimalus äh, läheneda terviklikumalt ähm, energiaturu ähm, lõimumisel, meil ei ole sellist finantshuvi, nagu võib olla riikidel, kus on erinevad ettevõtted, kellel on omad huvid mängus ma tean, et parlamendi äh, seisukoht eelkõige lähtub ähm, kodanike huvidest ja Euroopa tööstushuvidest üldisemalt. Ähm. aga nüüd äh, rääkides äh, energia siseturust ja sellest, et energia peaks liikuma sama vabalt kui kaup ja inimesed, räägitakse tihtipeale sellest, et on meil liiga palju turgu ja liialt vähe inim- ressurssi, me näeme praegu antud juhul küll, et turgu on liiga vähe ja selline laienenud turg oleks kindlasti kodanike ähm, huvides liiga kaua on protektsionism ähm, seda protsessi takistanud, kui näiteks hinnad äh, langevad, kui räägime siin tuule- ning äh, päikeseenergiast, me oleme selgelt äh, näinud, kuidas asjad edasi liiguvad. me teame ka, millised olid avaldused Pariisi kliimakokkuleppe sõlmimisel ja kui meie sõnad ja teod lahknevad, siis äh, me peaksime siiski lähtuma, lähtuma enam parlamendi seisukohast, samuti on soovitatud enam ähm, lähtuda kodanike huvidest ja näidata üles julgust niivõrd oluliste teemade puhul. aitäh teile nende märkuste eest tõepoolest olen veendunud, et äh, pärast äh, suvepuhkust äh, saame kohtuda Atseri uue juhiga, härra Potošnik on sellelt ametikohalt lahkumas, nagu me kuulsime. aitäh. Te mainisite ka tema ametiaja lõppu. aga septembris loodetavasti võib-olla hiljemalt oktoobris me kohtume siis Otseri esindajatega uuesti. nüüd aga paluksin, et äh, Euroopa Komisjoni esindaja härra Oliver Koch samuti ütleks sõna sekka, palun. Thank you very much uh, for this uh, invitation. suur tänu selle kutse eest. komisjoni seisukohast on äh, Atser väärt sama palju tähelepanu kui äh, Brexiti teema, millest me ennem rääkisime, mis on küll võib-olla veidi äh, eraldiseisev teema, kuid äh, Atser on mänginud võtmerolli siseturu kujunemisel energeetika valdkonnas ja alles viimastel aastatel oleme seda õieti näinud, sest me näeme, et need otsused on hakanud mõjuma. me näeme, et on vaja olnud leida killust, küsimusele lahendus ja selliseid lahendusi ja otsuseid me oleme näinud viimase paari-kolme aasta jooksul, nii et sellest on olnud palju kasu. Äh, Atser on mänginud olulist rolli ja Alberto Potočnik ja tema meeskond on äh, siin äh, tegelikult olnud justkui märkamata siseturu staarid siseturg äh, toob endaga kaasa suurema varustuskindluse, ähm, kui meil ei oleks äh, süsteemid ühendatud, kui meil ei oleks koostööd, oleks olukord palju halvem. ja mina tahaksin öelda parlamendile seda, et see toob endaga kaasa ka suure säästu kodanikele äh, nii et äh, siseturg ei pea olema tingimata kulukam, me peaksime, me ei peaks seda vaatama Brexiti kontekstis. meie kohustuseks on äh, siiski äh, pidada siseturu reeglitest kinni ja sellega sääste saavutada härra Potošnik on mõned slaidid siin näiteks toonud, kuid tegelikult ma arvan, et ta võiks tunde jätkata sel teemal, näidata, et millised on praegu siseturu takistused, millised on äh, need takistused, mis ei aita meil kõigil äh, kasu äh, saada siseturu eelistest, näiteks piiride tõkestamine, mm, siin on meil vaja näiteks ka parlamendi toetust järgnevatel kuudel nii nagu härra Potočnik äh, ka rääkis, see on tegelikult ebatavaline olukord et, et viiskümmend protsenti äh, piiriülestest äh, kaubaliikumistest on tõkestatud. see ei tohiks isegi olla õiguslikult võimalik, kuid praegu see niimoodi elektriga on. nii et ma nõustun, et tegemist on probleemiga, millega me peame tegelema nii et see protsess ei ole sugugi lihtne, et me siin nõusoleku saavutaksime liikmesriikide vahel. see määrus äh, on äh, ainus, kus nõukogu ei suutnud leida isegi ühist äh, positsiooni, ühist lähenemist. loodetavasti see lähiajal siiski muutub. kuid Atseri roll kogu selles turukorralduses on väga oluline ja nagu me ka kuulsime, on oluline aru saada sellest, et ei äh, ole ainult tehnilise aruandluse agentuur, vaid see mängib võtmerolli turul, äh, soodustab äh, koostööd liikmesriikide vahel, nii et meil on vaja ka teatud vahendajad arbitraaži instantsi, äh, kui äh, ilmnevad tõsised takistused, nii et äh, seetõttu, kui on oluline tegutseda, siis ähm, peaks selline roll olemas olema, kui meil tekivad probleemid, ähm, kui näiteks minnakse tagasi kahe tuhande üheksanda aasta paketi sätete juurde, see kindlasti on problemaatiline, on teatud osasid ettepanekutest äh, mis ähm, meid, mis pööravad äh, kõik need äh, edusammud äh, justkui tagasi ja meie edasiminek peatuks, loodame, et seda õnnestub meil takistada. nüüd see, mida komisjon on välja pakkunud, see, et meil oleksid väikesed äh, volituste suurenemised teatud valdkondades Atserile, see oleks meile väga meele järele, kuid ähm, eelkõige on oluline mõista seda, et äh, see on võtmetähtsusega arutelu ähm, turu toimimise seisukohast. ja loodetavasti saame toetuda ka parlamendi toetusele ja täname Atserit äh, selle rolli äh, täitmise eest see on olnud äh, väga oluline, väga oluline siseturu seisukohast, nii et äh, seetõttu äh, täname teid ning täname ka tänase esitluse eest ja loodame, et meie koostöö jätkub, aitäh! suur tänu, härra Koh, nende märkuste eest, kas teie omakorda võiksite kommi-, kommenteerida? ahaa, härra Langen äh, on siin kohal, olgugi et ta ettekannet ei kuulanud, on ta siiski need läbi lugenud ja tal on ilmselt oma arvamus. tulin äh, jällegi hiljem, sellepärast et EKON ja ITRE komisjonide koosoleku ajad langesid kokku, jumal paraku. lugesin läbi doktor Kochi ettekande ja tõesti äh, nüüd äh, ESA määruse muutusest. veebruaris me võtsime vastu oma otsuse, nõukogu aga ei ole edasi liikunud. ja tundub, et nõukogu selles vastuolulises teemas läbirääkimisi pidada ei taha ja ma oleksin äh, tänulik aseesimees, kui te ütleksite esimehele härra Puusekile, et ta peaks äh, protesteerima ja seda mitte edasi lükkama, sellepärast et muidu me praeguse mandaadi aja jooksul ei saagi selle teemaga tegeleda nõukogu äh, tõttu. meil tuleb juba Bulgaaria eesistumise ajal kaevata selle üle, miks triloog, miks esialgsed arutelud juba ei alga. toonitan seda, mida ütles härra Koch me soovime parendust. me ei soovi äh, täielikult äh, seda, mida Atser soovib, aga me soovime enamat, äh, kui liikmesriigid seni on olnud valmis pädevustena ära andma. ja me ei tõest-, taha tõesti, et meid äh, pannakse kuskile nii-öelda ootepingile ja siis äh, me avastame selle teema enne parlamendivalimisi, seda ei ole Atser ära teeninud. jah, loomulikult. ma arvan, et me oleme selle osas ühisel meelel ja ma olin ainult variraportöör. ja loomulikult äh, me anname info härra Puusekile edasi ja siis äh, homme saate ise seda ideed äh, levitada. me võiksime gaasidirektiivi natuke edasi lükata, sellepärast et see esitati meile ju aasta hiljem. suur tänu. ja nüüd on äh, teie kord siis vastata. härra Potočnik kõigepealt, palun kommenteerige seda, mida te kuulsite ma tahaksin äh, kõiki tänada toetuse eest meie agentuurile ja kasutan siin äh, võimalust rääkida oma kodu äh, riigikeelt, iiri keelt ja nüüd jätkan inglise keeles. meie loomulikult äh, riiklike reguleerivate asutustena oleme väga tänulikud äh, Atserile, Rabotočnikule kogu tehtud äh, töö eest. veel mõned kommentaarid. suur tänu härra Kellile, Langenile ja Federer lahke sõnavõtu eest, suur tänu Euroopa Parlamendile ja ITRE komisjonile toetamast Atserit eelarve küsimustes, aga ka teistes küsimustes. Te olete pööranud meile tugevalt tähelepanu, härra Peterson käis kaks korda Ljubljanas ja mõlemal juhul oli tegemist väga konstruktiivsete koosolekutega. ja me tegime head koostööd puhta energia paketi alal. ja kaks kommentaari minu poolt, sest küsimusi ei olnud, võib-olla siis saan kasutada viimast kolme minutit kommentaarideks. kõigepealt äh, Garrett mainis äh, seda, et äh, nõukogu direktori ja riiklike reguleerivate asutuste vahel on teatav dünaamika. ja ühel Garrett'i slaididest oli näha tegevnõukogu ja reguleerijate nõukogu vaheliste seoste süsteem. me arutame tõesti omavahel kõike, tegemist on väga kaasava protsessiga, aga lõpuks teatud öö, äh, otsuste puhul direktoril on viimane sõna ja reguleerivate asutuste nõukogul ei ole siis äh, võimalik enam äh, seda otsust mõjutada me näiteks äh, analüüsime seda, mis toimub äh, erinevates liikmesriikides, me üritame identifitseerida probleemid, äh, barjäärid, mis on seotud nõuetele vastavusega ja on väga oluline, et see raport tõesti edastaks usutavat infot HTKS asjade seisu kohta. ma loomulikult usaldan reguleerivaid asutusi, aga lõpuks me tahame tulla välja neutraalse pildiga ja olukord oleks erinev, kui äh, reguleerivad asutused saaksid äh, paluda meil üht-teist ära kustutada, sest mõnikord äh, me ütleme välja ka ebameeldivad asjad, juhime tähelepanu probleemidele. nii et äh, kui vaadata praegust määrust, siis ma arvan, et nõukogu ja direktori vahelised suhted on hästi paika pandud, seal tuuakse välja see, kuidas me töötame ühiste eesmärkide nimel ja kuidas agentuur peab juhtima tähelepanu nii probleemidele kui ka headele praktikatele. see oli nii ka Remiti puhul, kus agentuur peab tagama selle sidusa rakendamise mis puudutab äh, ressursse, siis me küsime lisaraha alates äh, sellest, kui äh, Remit sai meie ülesandeks. me teeme oma tööd vägagi tõhusalt ja võrreldes näiteks USA vastava asutusega on meil ressursse kolm korda vähem, tarbijaid on samas meil rohkem. ääretult oluline on, et gaasi ja elektri hinnal ei oleks nii-öelda õhku sees, et ei oleks turumanipulatsiooni, muud manipulatsiooni. kui äh, ma saaksin nii-öelda Remitist äh, oma ülesandena lahti, siis ma oleksin kõige õnnelikum inimene maailmas, aga me siiski oleme kohustatud tarbijate huvides kogu seda tööd tegema. suur tänu teile ja suur tänu Euroopa Komisjonile, kes on olnud meie partner sellel konarlikul teel. suur tänu selle lõppsõna eest, ma usun, et me kõik äh, teame, millised äh, on äh, Euroopa Liidu piiridel äh, erinevad probleemid seoses ühendustega, torujuhtmetega. me teame, millised probleemid eksisteerivad, nagu kolleegid on siin ka selgelt maininud. ma sooviksin tänada teid mõlemaid ettekannete eest me kindlasti jätkame agentuuri toetamist läbirääkimistel nõukoguga, eriti mis puudutab äh, finantsressursse, personaliressursse ja samuti äh, eelseisvat äh, triloogi määruse ülevaatamise teemal. me soovime, et Atseril oleks tugev regulatiivne roll ja pärast seda kokkuvõtet tahaksin anda kolleegidele teada, et äh, homme hommikul on koosolek tühistatud. ja me alustame kell viisteist null null homme pärastlõunal ja koosolek kestab kuni poole seitsmeni, kuni kaheksateist kolmkümmend me räägime siis ähm, teemal teadus, innovatsioon, avatus maailmale, arvamuste vahetus rahvusvahelise koostöö kohta üheksanda raamprogrammi alusel koostöös TOA ja STS Foorumiga. nii et äh, homme hommikul te olete vabad ja homme pärastlõunal viisteist null null jätkub äh, meie koosolek. suur tänu kõigile osalemast.